kell kaksteist kolmkümmend. järgmisena on päevakorras Kristjan Dan Prede raport neljanda kõrgetasemelisel abi tulemuslikkus käsitleva foorumi kohta sõnastab raportöör neljaks minutiks. suur tänu. neljas kõrgetasemeline foorum abi tulemuslikkuse kohta toimub Puusanis. osalistel on võimalus üle korrata ja süvendada oma kohustusi, tagamaks, et abi oleks tõesti tõhus ja suurem. see kohtumine loodetavasti toob kaasa uue äh, ambitsioonikuse arenguabisse Akra äh, agenda ja Pariisi deklaratsioon näitavad, et me liigume õigel teel, aga kohustuste täitmine on kõige tähtsam. meil on doonorriigid ja abi saavad riigid ning tulemusi pole eriti näha. uuringud näitavad, et kui liikmesriigid täidaksid kohustusi, kui me räägime koorma kandmisest ko,, kohustuste jagamisest, siis see tähendaks kaheksat, kuue, kuute miljardit säästu aastas. teine väljakutse on poliitilisem. meil on tarvis poliitilist tahet, seda on vaja näidata Busanis. Euroopa peab haarama juhtohjad, tagamaks, et arenguabi andmine on tõhusam. samuti peame me teadvustama paremini abi tõhususe põhimõtteid. arengukoostöö peab arvesse võtma ka seda, et maailm muutub. esile on kerkinud uued doonorid ning me peame kaasama ka eradoonorid. oluline on ka lõuna-lõuna koostöö. me peame üle vaatama oma lähenemise abi andmisele. tuleb tagada, et partnerlused Busanis oleks kaasavad. me peame arvesse võtma seda, millis-, neid erinevaid tingimusi, milles tänapäeval abi antakse. minu raport toob välja need aspektid, mida tuleb arvesse võtta abi tõhususe suurendamisel. demokraatia koostöö parandamine doonorite ja abisaajate vahel, abi läbipõhistvuse parandamine, samuti räägin ma abi fragmenteeritusest ja nähtavusest. meeldiv on näha, et minu vaated kattuvad komisjoni omaga, nende teatis seitsmendast septembrist toob välja nende seisukohad Busani konverentsi eel ning nad on välja toonud põhimõtteliselt samad elemendid Euroopa peab mängima olulist rolli abist andmise strateegia väljatöötamisel. Pariisist liigume Akra kaudu Busani ning me peame meeles pidama, et Euroopa annab üle poole maailmas antavast abist. oluline on Euroopa abistrateegia keskmesse seada vaesusevastane võitlus. meil on vaja parandada arengukoostööd. niisiis, Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad arenguküsimustes näitama, et me suudame väljakutsetele vastu astuda ning et me suudame Busanis vastu võtta, asuda väga ambitsioonikale seisukohale. nüüd peab nõukogu läbi viima viimased ettevalmistused selleks foorumiks, ma arvan, et minu raport on heaks aluseks et kaasataks kõik liikmesriigid abi tõhususe suurendamisel ning abi demokraatlikuks muutumis, muutumisel. meil on tarvis üles ehitada tõelise, tõeline partnerlus selleks, et me saavutame oma, saavutaksime oma eesmärgid maailma inimeste jaoks. peame tagama, et abi antakse õiglaselt, suur tänu! kolleeg Saborska. suur tänu. proua president, proua volinik me teeme endiselt jõupingutusi selleks, et võidelda maailmas vaesuse vastu, aga me võime ka uskuda, et inimlikkus on olemas, Pariis, Pariis, Akra ja Busan näitavad, et see on nii, Pariisi kriteeriumid peaksid tagama, et abi andmise süsteem on tõhus. me peame nende kriteeriumite äh, äh, põhjal inimesi rohkem abistama, Busanis on meil võimalus vaadata, milline on praegune olukord. aga peamist eesmärki ei tohiks me kaotada silmist kui me soovime tõeliselt tõhusalt võidelda vaesuse vastu, peame me aitama inimesi äh, ennast aitama. suur aitäh, proua Pasescu! aș dori în primul rând să l felicit și eu pe colegul meu cristian preda pentru acest raport. suur tänu, proua president! eelkõige tahaksin tänada kolleeg Predat. tegemist on väga ajakohase raportiga Busani konverentsi eel. ma arvan, et Euroopa Liidu lähenemine abitõhususe teemal peab olema ambitsioonikas. pööraks, juhiksin teie tähelepanu ka äh, me, abi äh, andmise protsessi lihtsustamisele ning läbipaistvusele. raporti lõige viisteist räägib sellest, et on oluline luua tõsine, tõeline side meie äh, Äh, kolleegidega ning abisaajariikidega. meil on näiteks projekt Health Matrix Network, mis on aidanud vähendada äh, laste suremust viiekümne protsendi võrra. samuti tuleb üle vaadata, üle, üle vaadata Euroopa Liidu käitumiskoodeks abipoliitika valdkonnas, suur aitäh! suur tänu! härra Lasta. suur aitäh! kõigepealt palju õnne, raportöör! raport näitab veel kord, et arenguabi aitab võidelda vaesuse ja inimõiguste rikkumise vastu. Euroopa Liit on maailmarallil oluline tegele-, tegija ning me peame tegelema seetõttu ka abi andmise tõhususega. me peame olema tulevikuks ambitsioonikamad. Busani konverents on oluline siduvate eesmärkide kehtestamisel, aga Euroopa Liit saab seal ka paika panna ambitsioonika lähenemise, mis on oluline kõikidele osalevatele riikidele. meil on tarvis meetmeid, mis on tugevad ja läbipaistvad, selleks et võidelda ka maksuparadiiside vastu ning selleks, et tagada alternatiivsete abiandmisviisidega tegeletakse äh, samal ajal kui finantstehingu maksu, maksudega, me peame äh, tegelema ka abiandmis kolmnurkadega. Hispaania toetab soopõhise indikaatori väljatöötamist seire jaoks seeläbi saame me, me peaksime kaasa, kaasama ka kodanikuühiskonna esindajad konsultatsioonidesse abi tõhususe valdkonnas. aitäh! härra volinik Piibalks. Uh, uh, uh, president, auväärsed saadikud, alustuseks tahaksin tänada raportöör härra Predat hunnitu raporti eest, kuigi meil ei, meid ei ole siin eriti palju, tuleb tunnistada, et institutsioonid on selles küsimuses ühel meelel, samas ära teha on veel nii mõndagi. me oleme valmistunud Busani konverentsiks, kõigepealt tervitan ma asjaolu, et Euroopa Liidu delegatsiooni kuulub ka kolm Euroopa Parlamendi saadikut ja see muudab meid kindlasti tugevamaks. samas väljakutsed meie ees tähendavad, et meil on tarvis konverentsi lõpuks ühtset dokumenti. väljakutseid meie ees on mitu. ühtesid nendest äh, peeg-, peegeldavad äh, Pariisi agenda ja Akra deklaratsioon. doonoritena aga me ei ole äh, suutnud jõuda sellele tasemele, kuhu me oleksime pidanud jõudma. seega me peame Pariisi deklaratsiooni täitma paremini. peame tagama, et meie plaanidele kaasneb ka piisav toetus abi tõ-, abi tõhususe valdkonnas. nagu proua Zaborsko ütles, me peame aitama inimesi, et nad aitaksid ennast ise. abi tõhusus on hädavajalik aastatuhande arengueesmärkide täitmisel. samas me oleme siin ju kõik ühel meelel, kuidas aga tagada, et tulevikus me suudame täita oma endale võetud kohustusi. teine küsimus on seotud uute doonoritega. olukord on muutunud. mina arenguvolinikuna arvan, et Hiina, India ja teisedki kes annavad arenguabi, ei ole oma abi andmisel nii tõhusad kui klassikalised doonorid, seetõttu meil on siin vastuoluline olukord, kus me küll aitame, kuid me ei tea, mida teevad teised aitajad. tegelikult peaks ju kõik osalema samas protsessis, võib-olla küll mitte samal ki-, sama kiirusega, aga ühtemoodi, me peame olema läbipaistvad kui me seda ei ole, siis me ei aita riike vaesusevastases võitluses piisavalt. niisiis, on vaja leida mingisugune hea viis selleks, et kaasata abi tõhususe küsimusse ka uued doonorid. teine oluline küsimus on läbipaistvus. Euroopa Liidus on majanduskriis. järjest rohkem küsitakse, milliseid, eh, mida on meie arengupoliitika saavutanud ning me peame läbipaistvalt näitama, kuidas neid vahendeid on kasutatud. me peame suutma näitama, et raha ei ole raisatud. miljonid inimesed on pääsenud vaesusest, lapsed on ju saanud kooli või lihtsalt inimesed on ellu jäänud väga rasketes olukordades. aga avalikkus soovib rohkemgi läbipaistvust. mis puudutab rahasid, arengu abis. nüüd uued kohustused, Euroopa Liit soovib äh, tegeleda kahe asjaga Busanis, läbipaistvuse tagatised, terve Euroopa Liit toetab seda, et meie arengupoliitikad oleks läbipaistvad ning liik-, liikmesriikidega räägime me oktoobri lõpus ka sellest ühisest tegevusprogrammist. kohapealsest koordineerimisest oleme me päris palju rääkinud aga koordinatsioon, koordineerituse nõrkus on see, et me teame, et äh, me oma tegevust ei muuda, meil on tarvis luua tsüklid, mis järgneksid loogiliselt üksteisele ning mis võtaksid arvesse abi saava riigi olukorda. Äh, Lõuna-Sudaani ja Haiti puhul me tegutsesime niimoodi juba, aga nüüd peame me olema ambitsioonikamad kui me tegutseme vastavalt selle riigi arenguplaanile, siis suudame me läbi sünergia säästa viis-kuus miljardit eurot, mida mainis raportöör ka oma ettekandes. sest me ju teame, et kui me kasutame ühist programmeerimist, saame me äh, üheskoos kõiki rahasid kasutada, ilma et me maksustaksime kedagi liigselt. Busan saab olema väga huvitav konverents, erineb aastatuhande arengueesmärkide konverentsist Istanbulis eelmisel aastal. meil on võimalus kõik kaasata, nii arenguriigid kui uued doonorid. konverents peaks olema edukas. see on väga oluline konverents mitte ainult käesoleval aastal, vaid ka aasta, pidades silmas aastatuhande arengu eesmärkide lõpptähtaega kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me peame tagama, et äh, Euroopa Liit oleks äh, sellel konverentsil liider, nagu ta oli ka Akras, suur tänu! suur aitäh, lugupeetud volinik teile, äh, käesolevaga on arutelu lõppenud ja me hääletame homme kell kaksteist kolmkümmend. istung jätkub homme kell üheksa